ja hammustavad. me ootame komisjoni raamettepanekut tulevase kriisimehhanismi kohta järgmisel kuul. tänan teid. suur tänu, härra Kelam ja nüüd jätkame vaba mikrofoni vooruga ja esimesena saab sõna proua Basescu. suur tänu.